meil on öö, mõningad paratamatud meetmed vaja välja kuulutada. täna hommikul toimus siin kojas üks intsident ja ma arvan, et Euroopa Parlament peab sellele reageerima. me peame sellele reageerima, sellele intsidendile. ma tahaksin öö, tsiteerida siin karistust, mis minu arvates ei ole kõigepealt äh, piisav ning minu arvates tuleb sellele äh, reageerida. härra Sinadinos, Euroopa Liidu Türgi tippkohtumise äh, arutelul ütles, nagu teaduslikus kirjanduses on öeldud, on türklased räpased, metsikud koerad aga kui nad peavad võitlema vaenlasega, põgenevad nad. ainuke tõhus viis türklastega tegeleda on kindlameelsus. selline avaldus, daamid ja härrad, on selline, mis vastavalt kodukorra reeglile sada kuuskümmend viis rikub euroopalikke väärtusi seega kohese meetmena ütlesin ma ja ütlen seda ka teile, daamid ja härrad, see on põhimõtteline otsus, sest ma usun, et me peame looma sellise korra, et kui ületatakse punaseid jooni, siis see on vastuvõetamatu, eriti kui me räägime rassismist. seega vastavalt kodukorra reeglile sada kuuskümmend viis, reegliga üksteist, eemaldan ma kohaselt härra Sinadiinose siit kojast ma nõuan, et härra Synadinos lahkuks saalist. tema argumendid kuulatakse ära tavalise menetluse käigus, seega palun lahkuge koheselt saalist. palun, härra Synadinos, lahkuge saalist. Nein, es gibt keinen Antrag zur Geschäftsordnung. Herr Sinadinos, bitte verlassen Sie das. Herr Sinadinos, lahkuge palun saalist.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 palun lahkuge saalist. kui te soovite härra Sinedinosega kaasa minna, siis mina ei saa teid takistada. Es gibt über diese Anordnung keine Geschäftsordnungsdebatte, da brauchen Sie gar äh, see ei ole mingisugune protseduuriline kodukorraline äh, arutelu me ei pea kodukorralist arutelu ning kui te, härra Kolnich, ei rahune, siis äh, pean ka teie suhtes tarvitusele võtma meetmed. aitäh! edasisest menetlusest kodukorra üle me siin rääkima ei hakka.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 daamid ja härrad, kohe me hääletusega ei, äh, ei alusta, mul on paar teadaannet, kõigepealt ähm, proua Eleni Teorahus lahkus Rahvaparteist ning on alates kaheksandast märtsist kaks tuhat kuusteist ECR fraktsiooni liige. teine teadaanne